menetluses nende õigusaktide nimed avaldatakse istungjärgu protokollis. esimeste konverentsil vastavalt artikkel sada nelikümmend üheksa projekt on kõigile edastatud. ühendatud vasakpoolsete fraktsioon esitas kolmapäeval taotluse, aga kõi-, alustame kõigepealt esmaspäevast. esmaspäevaga seoses on ka kas on muudatusettepanekuid, ei ole, teisipäevaga seoses? ei ole samuti. kolmapäeva kohta on kuue taotlenud seoses küsimusega Jaapani kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist otsusega taastada vaalapüük, koostada resolutsioon mille hääletus jääks juuli istungjärku. taotluse põhjenduseks on kolleeg Hase-, Hasekampil sõna, palun. aitäh, head kolleegid. tahaksin paluda teil seoses suulise küsimusega vaalapüügi taastamise kohta Jaapani poolt võtta juulikuise istungjärgu päevakorda, päevakorda küsimus resolutsioonist. Jaapan kavatseb järgmise püügihooaja jooksul tappa neli tuhat vaala. ning vaalapüügilaevad on Jaapanist juba teele saadetud. asi puudutab eri vaalaliike kuni kahekümne esimese, kahekümne esimene meetri pikkusi vaalu, muuhulgas meie planeedi suurimaid laevu, vaalu. ning tegelikult on juba kuuekümne kaheksandast aastast kehtestatud keeld vaalapüügile, ent jaapanlased ei täida seda ning kas Euroopa peab nüüd lihtsalt pealt vaatama, kuidas hävitatakse viimased maailma vaalad? või võtame selle vastu sõna? mina arvan, et me peaksime selle vastu sõna võtma aitäh! kas keegi soovib toetada seda ettepanekut, kolleeg Lambets? härra president, meie fraktsioon toetab seda taotlust, on selge, et asi puudutab äh, hävimisohus liiki ning tõenäoliselt on äh, nimetatud liigi näol tegemist maailma suurima imetajaga, paljud liigid on maailmast kadumas ning äh, meie hinnangul on oluline, et Euroopa Parlament ei kaotaks, ei eh, laseks silmist bioloogilise mitmekesisuse küsimust, aitäh. kas soovib keegi sõna võtta taotluse vastu? ei soovi, seega hääletame taotlust. nimeline hääletus, kes toetab kolleeg Haasekampi taotlust. no nimeline hääletus, ma avan hääletuse kas kõik on hääletanud? küsin veel kord, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. taotlus on vastu võetud. neljapäeva kohta on Rahvapartei taotlenud arutelu ning resolutsiooni inimõiguste küsimuses nihutada viimaseks punktiks pärastlõunal. põhjenduseks on sõna härra Predal. palun. aitäh, härra president. tegemist on taotlusega, mida me ei esita mitte esimest korda ning põhjendus on sama, sest lisaks küsimusele äh, inimõigustest on neljapäeva pärastlõunal le, selle arutelu üleviimine hommikupoolikusse põhjendatud sellega, et pärastlõunal on ette nähtud teine teema, nimelt edasilükkamatud inimõiguste küsimused. ehk siis meie ettepanek on, on lähtuda sellest, mis oli kavas algselt kas soovib keegi härra Preda ettepanekut toetada? kas soovib keegi selle vastu sõna võtta? hästi, siis hääletame. kes toetab härra Preda ettepanekut, andke käega märku. kes on vastu? kes on erapooletu? taotlus tagasi lükatud. ei, see oli selgelt näha aga hüva. elektrooniline hääletus, hääletus on avatud. hääletus lõppes. ja üsna napilt, eks, kakssada viis vastu, üheksakümmend kuus poolt seega on käesoleva nädala töökava kinnitatud ning järgneb komisjoni avaldus seoses HIV ja AIDSi kohta tehtud avaldusega ÜRO-s ning sõna saab volinik Andriukaitis, palun.